interneti. aga läheneme asjadele kõige praktilisemalt ähm, ja alustagem. Hmm. fraktsiooni esimeeste konverentsil on vastu võetud äh, nimekirjad delegatsiooni liikmete kohta, tuletaksin kolleegidele meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg nende nimekirjade osas on täna hommikul kell kümme ja hääletame veel täna hommikusel hääletussessioonil pärast keskpäeva. esimene päevakorrapunkt aga täna hommikul nõukogu ja komisjoni avaldused